alustame palun, võtke istet. oleme juba paar minutit hiljaks jäänud. kell on juba kümme null kaheksa. nii et äh, võtkem istet ja alustagem. palun pange nüüd kõrvaklapid äh, pähe tõlkidelt äh, tuleb äh, teade. tõlgid äh, sooviksid öelda paar sõna meile kõigile. nii et palun pange kõrvaklapid pähe ja palun tõlgid äh, soovivad teada anda, et ka käesoleval nädalal on käimas äh, teatavad äh, streigitegevused, mis tähendab antud koosoleku kontekstis seda, et me lõpetame täpselt kaksteist kolmkümmend ja üle aja ei lähe. me streigime sellepärast, et on käimas läbirääkimised administratsiooniga, kus ei ole veel tulemus saavutatud. esimees jätkab. niisiis, äh, me lõpetame täna oma komisjoni koosoleku täpselt kaksteist kolmkümmend, kuna peale seda meil enam tõlget ei ole. suur tänu tõlkidele selle teadaande eest ja nüüd äh, enne elektroonilist hääletust äh, viime läbi testi, hääletus on alanud ja palun tehke siis nii nagu tavaliselt. niisiis, hääletus on lõppenud. ma usun, et kõik toimib korralikult. ja nüüd äh, asume hääletama. kõigepealt äh, Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimet innovatsiooni suutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arenguprogrammi loomine. raportöör on proua Krostet. me hääletame institutsioonide vahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe üle. Äh, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. And I closed it. ja hääletamine on lõppenud. rahvaparteist on üks hääl üle. nii, nüüd on kõik äh, korras. hääletamine on lõppenud. nelikümmend seitse poolt, äh, seega vastu võetud ja õnnesoovid äh, kolleegile tulemuse puhul nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte. raportööriks on Sigmantas Baltšiitis. muudatusettepanek kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mulle tundub palun äh, tõstke kätt selgelt. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelja poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sada seitse poolt, vastu. kontrollime selle üle. sada seitse ja hääletamine on lõppenud. üks Rahvapartei hääl on äh, üle. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle. sada kümme, nimeline hääletus. ja üks Rahvapartei hääl jällegi üle. ja hääletamine on lõppenud. Rejected. Compromise five in favor tagasi lükatud ja kompromiss viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu,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 erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime selle üle, sada kakskümmend üheksa. One to nine, I close the vote. sada kakskümmend üheksa, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi. kontrollime üle. Twenty six kontrollime üle kakskümmend kuus ja hääletamine on lõppenud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 nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu era-, kontrollime üle. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus koos äh, muudatusettepanekutega nimeline hääletus. And I close the ja hääletamine lõppes. vastu võetud. õnnesoovid ähm, härra raportöörile. ja järgmine päevakorrapunkt üksteist keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine. raportööriks on äh, Claude Turmes, kes on viimast korda meie komisjoni koosolekul. proua Kaja Kallas on samuti siin viimast korda Te teate, et alates meie mandaadi aja algusest neli aastat tagasi on ITRE komisjonist läinud üksteist kolleegi oma liikmesriikide valitsustesse, nii et meie siin toodame ministreid, te peaksite meeles pidama seda, et kui te soovite oma koduriigis saada valitsuse ministriks, siis te peaksite järgmise mandaadiaja veetma siin ITRE komisjonis, mitte ühestki teisest komisjonist ei ole tulnud nii palju ministreid. ma ei räägi siin tulevastest peaministritest, see on hoopis teine teema. see on loomulikult meile kõigile täiesti jah, avatud tee. ma saan aru, et te olete täiesti nõus selle kõigega, nii suur tänu, kolleegid, ühesõnaga keskkonnasõbralike energiatõhusate maanteesõidukite edendamine, aga veel kord Kaja ja Claude, suur tänu äh, koostöö eest, suur tänu suurepärase töö eest, Kaja ja Claude. Well, well. You will meet at the council to discuss all... Te siis äh, kohtute nõukogus edaspidi arutate seal asju ja seal peaksite toetama parlamenti, mitte nõukogu, pidage seda kõike meeles. niisiis. me hääletame koos plokina äh, ähm, muudatusettepanekuid äh, poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, kas on vastuväiteid? niisiis, äh, suuline muudatusettepanek, kas te olete sellele vastu? ühesõnaga, kui enam kui neli inimest on vastu, siis äh, palun need neli äh, tõuske püsti, kes on vastu suulisele muudatusettepanekule, selge, seda me siis ei hääleta. muudatusettepanek kolmkümmend poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend neli poolt, vastu. ei ole selge, kontrollime selle üle. kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend neli koos. And I close the vote. Rejected. Uh, Thirty one. tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kakskümmend kaheksa, üheksakümmend neli, sada üks, sada kolmkümmend kolm, sada nelikümmend kaks poolt, vastu. kontrollime selle üle, kogu plokk, kõik muudatusettepanekud koos, kõik kuus muudatusettepanekut koos hääletamine algas ja hääletamine lõppes vastu võetud. nüüd edasi. kolmkümmend seitse, sellepärast et vastuvõtmine tähendab seda, et need on kolmkümmend seitse, lehekülg kuus, austatud sõbrad. lehekülg kuus, muudatusettepanek kolmkümmend kuus. ootan muudatusettepanek kolmkümmend kuus. võib-olla osadel on see ka leheküljel viis. meil on siin erinevalt tekstid välja prinditud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, olete valmis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt. kontrollime üle, kolmkümmend kuus. hästi, võib-olla te ei olnud valmis hääletama ma saan aru, et on äh, tagasi lükatud, äh, lõpetan hääletuse ja tagasi lükatud. sada kuus poolt, vastu. kontrollime selle üle, sada kuus. And I close. hääletamine lõppes. tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu kontrollime veel kord üle, sada seitse ja palun, kolleegid, tõstke kätt. seepärast, et muidu ma ei saa hästi aru ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu. kontrollime ka selle üle. kompromiss üks hääletamine lõppes. vastu võetud. edasi kolmkümmend seitse, sada kaheksa, sada üheksa, sada kümme, sada üksteist, kõik äh, koos. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada viisteist, sada üheksateist, sada nelikümmend üheksa ja sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi. lehekülg äh, kümme, muudatusettepanek sada kakskümmend kaks muudatusettepanek sada kakskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa on tagasi võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu kontrollime üle. igaks juhuks. sada kakskümmend kolm. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis ja seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend ja kakskümmend seitse on tagasi võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu. kontrollime üle. sada kakskümmend kuus. ja hääletamine lõppes tagasi lükatud sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa ja seitsekümmend üks koos, poolt, vastu. kontrollime üle. sada kakskümmend üheksa ja seitsekümmend üks kontrollime. ja hääletamine lõppes. üks Rahvapartei hääl on jällegi üle. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime sellega üle kontrollime üle et olla täpsed, sada kolmkümmend ja hääletamine lõppes. vastu võetud seekord sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, tagasi lükatud, ma saan aru, väga selgelt nelikümmend kaks poolt, vastu. erapooletud, te üldse ei tõsta käsi. muudatusettepanek nelikümmend kaks veel kord, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi äh, kolm poolt vastu. kontrollime üle selle. kolm. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime selle üle. nelikümmend üheksa. hääletamine lõppes tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, kolleegid, andke märku muudatusettepanek viis, kontrollime cannot see your voting. I close the vote. hääletamine lõppes. tagasi lükatud. kuus. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle. viiskümmend kolm. And I close the vote. ja hääletamine lõppes vastu võetud, seekord seitse poolt, vastu. kontrollime ka selle üle, seitse. And I close the vote. ja hääletamine lõppes tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu kontrollime üle, ilmselt tagasi lükatud. peame olema väga täpsed. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sama enamusega kümme poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud sama enamusega üksteist poolt, vastu. kontrollime üle, muudatusettepanek üksteist. Eleven, I close the vote. Is accepted visibly. hääletamine lõppes ja vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle kuuskümmend kolm. Sixty-three, I close the vote kuuskümmend kolm, hääletamine lõppes, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. ja hääletamine lõppes. vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu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 kätt selgelt. kompromiss neli, hääletamine lõppes. ja vastu võetud, nagu ma ütlesin, kakskümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, kontrollime üle, kakskümmend kolm. ja hääletamine lõppes tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime veel kord üle. ja loomulikult. kakskümmend neli, muudatusettepanek kakskümmend neli, hääletamine lõppes. tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu ja kontrollime selle veel kord üle. kakskümmend viis seekord. ja hääletamine lõppes. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle. kakskümmend kaheksa. hääletamine lõppes tagasi lükatud. nüüd äh, muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, see on äh, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. oleme siin lõhestunud, ma saan aru, nii et kontrollime selle üle. esimene osa. ja hääletamine lõppes ei, me siin ei ole lõhestunud, viiskümmend äh, poolt, üheksa vastu, teine osa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. ja hääletamine lõppes tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõpphääletus, nimeline hääletus. hääletamine on alanud. I open the vote. hääletamine on alanud, hääletamine toimub nimeliselt ja hääletamine lõppes. hääletus lõppes. tagasi lükatud härra Turmes, teil on kodukorda puudutav küsimus, paistab? härra Turmes. tahtsin oma nime tagasi võtta, aga nüüd lükkasite raporti tagasi, äh, nii et jah, mina arvan, et busside tulevik Euroopas äh, peaks olema elektri, vesiniku, roheliste taastuvkütuste põhine, ainult sellisel moel me saame ka Euroopa tööstusele hoo sisse äh, võib-olla minu võlujõud on kadunud, varem oli mul see võlujõud, et ka asendavas olukorras võitsin ma ikka hääletused, nii et see võib-olla on ka varjatud põhjus, miks ma teie seast lahkun. aga suur tänu, kallid kolleegid! suur tänu, härra Turmes, suur tänu, kallis Claude! ja nüüd järgmine päevakorrapunkt määrus kakssada viiskümmend kuus, kaks tuhat viisteist, mis käsitleb investeerimisprojekti energiataristusse Euroopa Liidus. ja raportööriks on kolleeg Barbara Kappel. hääletame kahte muudatusettepanekut alguses plokis, muudatusettepanekuid üks ja kaks poolt, vastu oi,. oi-oi, nimeline hääletus siiski. tore, teil on õigus, nimeline hääletus sellepärast et lükkame tegelikult ju komisjoni ettepaneku tagasi, hääletame koos neid kahte muudatusettepanekut ja toimub nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus toimub nimeliselt. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. õnnitleme raportööri. ja järgmisena on meil muudatus nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide Euroopa Liidu vahelise koostöö memorandumi esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta raportöör Rolandes Paksasse ning toimub nimeline elektrooniline hääletus. hääletus algas nimeline hääletus. elektrooniline hääletus, hääletus lõppes. vastu võetud. aitäh teile, kolleegid, järgmisena jällegi Rolandas Paksose raport Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuste vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine elektrooniline nimeline hääletus. hääletus algas. hääletus lõppes. hääletus lõppes. tulemus on sama. õnnitlused. ja viimane päevakorrapunkt meie hääletuste hulgas Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari lennuohutusameti vahelise koostöölepingu sõlmimine. raportöör, ohoo, olen Jerzy Puusek ning avan nüüd siis hääletuse. hääletus on äh, avatud. hääletus on lõppenud. suur tänu, kallid kolleegid oleme nüüd jõudnud hääletamisega ühele poole. suur tänu, kallid kolleegid ning ärgem unustage, et tööd on meil palju, me peaksime oma raporti projektidega ühele poole saama enne kümnendat juulit, kümnend enne kümnendat juulit, kõikide raporti projektidega, meil on terve rida neid, üks väike erand siiski raamprogrammi küsimus, seal on tähtajaks üheksateistkümnes juuli. aga muidu kõik kümnendaks juuliks ühele poole väga tähtis asi. ja nüüd, kallid kolleegid, järgmine punkt meie päevakorras. aga asume selle kallale umbes kolme minuti pärast, palun ärge lahkuge siit. ma ootan, et te kõik jääksite siia So, ladies and gentlemen uh.... lugupeetud daamid ja härrad. lubage mul tervitada härra Dominic Ristorit. Teie olete meie sage külaline Euroopa Parlamendis, nii et ähm, teie siinolekus ei ole tegelikult midagi ebatavalist. suur tänu, et tulite meie komisjoni koosolekule ning järgmine punkt meie päevakorras on äh, Euroopa Komisjoni peadirektori ettekanne ja ka läbirääkimiste kohta seoses ühendamise rahastuga. see on viimane punkt. ning kolleeg Miroslav Poh-, Pohe peaks rääkima meile äh, energiatõhususest aga võib-olla te pole asjaga kursis, aga võin teile öelda, et energiatõhusus, energiatõhususega oleme peaaegu ühele poole jõudnud. täiskogule me, täiskogul me asjaga päris ühele poole ei saanud ja pidime selle edasi lükkama. aga kolleeg Pohhe on siin meiega ning äh, temal on äh, alalised läbirääkimised nõukoguga. tema jaoks oleks väga hea, kui ta saaks öelda paar sõna nende läbirääkimiste kohta praegu, mitte tunni aja pärast. sellepärast, et ta tahaks nüüd tagasi minna nõukogusse ja rääkida komisjoni ning nõukoguga kõikidest nendest üksikasjadest, sest me tahaksime läbirääkimistega enne kella seitset ühele poole jõuda enne täna õhtut kell seitset, sest et äh, siis hakkame tegema juhtimise teemaga. ja läbirääkimised tõhususe osas peaksid seetõttu enne seitset ühele poole jõudma, enne kui asume juhtimise teema kallale. nii et ajakava on tõesti tihe, raske on sammu pidada jätkame ka läbirääkimisi taastuvate energiaalliste teemad, allikate teemal selle teema eest vastutab kolleeg Jose Blanco Lopes, kes on ka meiega. aga kõigepealt annaksin sõna kolleeg Pohhele. ja meie teemad ei ole ju seotud jalgpallimaailma meistrivõistlustega. nii et ma annaksin kõigepealt sõna Miroslavile kaks minutit. kallid kolleegid, suur tänu, et te olite nii lahked ja lubasite selle päevakorrapunkti ettepoole tuua. räägin paari sõnaga natukene, kuidas lähevad asjad energiatõhususega. tõesti tervitan kokkulepet, mille me oleme saavutanud tehnilisel tasandil pea, peaaegu kõikides tehnilistes küsimustes, samuti poliitilistes küsimustes. ja ma tänan meie läbirääkimiste meeskond Euroopa Parlamendist ning Euroopa Komisjoni, kes on kõik pingutanud kompromissile jõudmise nimel. on meil jäänud kolm teemat. Euroopa Liidu ambitsioonide eesmärk äh, artikkel seitse ning sätted äh, artiklis kolm. eelmisel nädalal, kui üheteistkümnendal juunil tulid energiaministrid kokku, pärast seda on arenenud äh, kõikide osaliste seisukohad, kõik olid kompromissivalmid kolmapäeval kahjuks, aga kok-, lõppkokkulepet ei ole veel saavutatud, sellepärast et mõlemal institutsiooni, ehkki mõlemad institutsioonid on teinud tõsiseid järeleandmisi ning seisukohad on lähenenud. lõppkokkuvõttes siiski kompromissile ei jõutud, et me oleksime suutnud nende kolme poliitilise küsimuse puhul jõuda kõikidele vastuvõetava lahenduseni nüüd tuleb siis uus läbirääkimiste voor, kohe kui ma siin teie ees kõnelemise lõpetan ning loodan, et saavutame piisavalt ambitsioonika lõppkokkuleppe kõikide Euroopa Liidu eesmärkide ja artikli seitsme küsimuses. mis puudutab headline eesmärke, siis me teame, et tõenäoliselt jõutakse kolmekümne kahe koma viie, kolmekümne kolme äh, juures kokkuleppele mõlemad institutsioonid on valmis aga sisse võtma uut läbivaatamise klauslit, mis võimaldab eesmärgi, eesmärki kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal tõsta. mis puudutab artiklit seitse, siis tõenäoliselt jõuame kokkuleppele äh, kokkuhoiu osas, mida peavad saavutama liikmesriigid pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. tõeline kokkuhoid peaks olema umbes äh, null koma null üks protsenti, ma olen veendunud, me saame siin olla ambitsioonikamad ning jõuda äh, null koma äh, kaheksa üheksa protsendini. ja parlamendi ja nõukogu seisukohtade erinevused tegelikult ei ole nii väga suured, seetõttu on mul põhjust loota, et me tõesti jõuame kokkuleppele ja siis saame minna edasi selle juhtimise, Energialiidu juhtimise teema juurde. kolmed, jah läbirääkimised toimuvad, ütleb härra esimees täna. kolm äh, triloogi teemat on meie tänases komisjoni päevakorras, taastuvkütused, äh, energiatõhusus ja energialiidu juhtimine. ja nende kolme teemaga tahaksime kas täna või homme äh, hommikul kell viis või kell neli ühele poole jõuda. mine sa tea. ehk siis näis, kuidas nende kolme teemaga läheb me tahaksime igal juhul täna-homme asjaga ühele poole jõuda ning kahekümne seitsmendal juunil hakkame tega rääkima Energialiidu ülesehitusest. kahekümne seitsmendal, võib-olla siis kahekümne kaheksandal. niisiis riskivalmidus ja asser jääb äh, Austria eesistumiseks. Nendega me ei saa pihta hakata enne kuu lõppu, nii et Austria eesistuja loodetavasti juulis võtab selle käsile, sellepärast et palusin nii teha. Assari siis see riskivalmidus. miks see teema on nii oluline, kallid sõbrad? energia, energialiit ja gaasidirektiiv. Need on osad meie energialiidust. me peame alustama oma läbirääkimisi võib-olla novembris eelarve küsimustes ning äh, meil on äh, kaksteist õigusloomelist ettepanekut läbirääkimisteks. ja äh, Austria eesistumine, Rumeenia eesistumine on tulemas, me peaksime kõikide asjadega ühele poole jõudma, mis on seotud Energialiiduga ja tegema seda võimalikult kiiresti. vastasel korral me ei tule oma äh, tööga toime. Äh, see on väga tähtis äh,. aitäh, Miroslav, sulle ja soovin edu sulle ja kolleeg Bielanco Lopeselegi ning kolleeg Turmes vastutab juhtimise teema eest kell, täna kell seitse. ja siis kõik teeme kõvasti tööd selleks, et asjadega täna või homme hommikul ühele poole saada. suur tänu, Miroslav, ja nüüd siis päevakorrapunkt number kuusteist, Euroopa ühendamise äh, teema energeetika valdkond ning äh, vast vastu võetud mitmeaastane finantsraamistik äh, ning sellega seotud seadusandlik programm. Dominic Ristori räägib meile siis äh, Euroopa Liidu eelarvest kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. Euroopa Komisjon tegi hiljuti ettepaneku Euroopa ühendamise rahastamist äh, uuendada ning toetada investeeringuid Euroopa taristuvõrgustikesse, transpordi, energia ning äh, digitaal- majanduse valdkonnas. meie vastutame täielikult energeetika ja digitaalvaldkonna eest ja osaliselt ka transpordi valdkonna eest. energeetikasektoris on ette nähtud kaheksa koma seitse miljardit eurot praktiliselt üheksa miljon, miljardit eurot. Nende investeeringute eesmärk on toetada investeeringuid, mis Äh, toetavad energeetikaturgu ja energia, energia üleminekut, äh, toetavad puhta energia kõikidele kodanikele toomise algatust. peadirektori kutsusime siia selleks, et peadirektor tutvustaks energeetika osa sellest uuest Euroopa ühendamise rahastust ning äh, räägiks üksikasjalikumalt, millele vahendid on suunatud niisiis, äh, lugupeetud peadirektor, tegemist on meie jaoks tähtsa teemaga, me tahaksime teada, äh, kuidas plaanitakse Euroopa ühendamise rahastut kasutada järgmisel programmiperioodil ja me tahaksime, nagu kuulsite, meie Energialiiduga ja ka Digitaalne Liiduga ühele poole saada, aga teie vastutate loom-, loomulikult Energialiidu teema eest, nii et täna kuulaksime energia teemast. Palun, Dominik, suur tänu, lugupeetud esimees, austatud parlamendiliikmed, nagu teate, teeme tööd nii kiiresti, kui suudame selleks, et Euroopas saaks jalule kõige äh, arenenud äh, energiapoliitika regulatiivraamistik. meil on vaja Euroopa Parlamendi toetust ja iseäranis ITRE komisjoni toetust. samal ajal pidage meeles ka seda, et õigusloomeline raamistik ning energiataristu peaksid käima käsikäes. on praktiliselt võimatu saavutada olulisi tulemusi ilma, et me samal ajal tegeleksime äh, üheaegselt äh, regulatiivraamistiku ning äh, energiataristuga. see põhimõte kehtib kõikide energiapoliitiliste prioriteetide puhul, loomulikult kui me räägime energia julgeolekust, kõik mäletate sellist olukorda, mis leidis aset kahe tuhande üheksandal aastal, sellest ei ole möödunud veel kümmet aastatki, toimus suur Ukraina gaasikriis ja selles valdkonna kontekstis tõstatus energiaallikate mitmekesistamise teema. selgus, et väga paljud riigid, iseäranis Kesk- ning Kagu-Euroopas, aga ka Põhja-Euroopas, on väga haavataval positsioonil sellele samale tuleb mõelda ka siis, kui me räägime konkurentsist selle kõikides aspektides. hästi lõimitud võrgustikus on rohkem konkurentsi, aga ka konkurentsivõimelisemad hinnad. see kehtib ka siis, kui me räägime kestlikkusest ning iseäranis siis, kui me räägime Äh, taastuvenergia integreerimisest. see on teema, millega tuleb meil tegeleda turu seisukohast, aga ka mõeldes meie varustuskindluse peale. kui Portugali, Portugal tootis märtsis äh, üle saja protsendi taastuvkütused, siis meil on vaja võrgu ühtset äh, haldamist ja kui me teeme seda koos Hispaaniaga, siis praegu oleks olnud võrgu stabiilsuse tagamine väga keeruline. kui me kõiki neid asju meeles peame, eh, võttes arvesse kõiki neid asjaolusid, tegime oma ettepaneku Euroopa ühendamise rahastu eh, kohta. ja meil on siis energiaettepanek tehtud, äh, kus me tegelikult äh, kahekordistame praegust äh, Euroopa ühendamise rahastust ja ka seda on liiga hädasti vaja. loomulikult praegu on aeg ajakohastada ka meie prioriteete ja me peame mõtlema ka gaasile ja mitmekesistamisele, pakkujate ning marsruutide mitmekesistamisele, siis äh, gaasitaristu puuduvate ühenduslülide tugevdamine äh, toimub praegu, äh, palju rõhku pannakse selles uuendustegevusele ja uueks prioriteediks on elektriprojekt. ja ja ähm, me peame nüüd rohkem keskenduma oma kuludele tulevikus, et me äh, elektriühendused, äh, ühenduste puudused, puudujäägid ja lüngad kõrvaldama. on veel kümme liikmesriiki, kus on alla kümne protsendi äh, ühendustest paigas ning tegelikult on väga oluline, et äh, me peaksime meeles seda, et äh, me esindame ainukest suurt maa, majandusruumi maailmas, kus äh, saavutatakse kolmkümmend protsenti taastuvkütustest pärit energiat. järgneva kümne aasta jooksul äh, saavutame me viiekümne protsendi piiri, ületame selle ning selle tagajärjeks on see, et meil on vaja üha rohkem äh, tegeleda energia ja elektri impordi ja ekspordiga. nagu te teate, eh, energia tootmine sõltub ilmast eh, ja võimekusest, on riike, kus rohkem kasutatakse tuuleenergiat, on riike, kus kasutatakse rohkem veeenergiat, meil on eh, avamere tuulepargid, maa peal paiknevad tuulepargid ja nii edasi ja nii edasi. meie analüüs on selgete tulemustega, me ei jää me peame mõtlema piiriülesele energiavahetusele ning selles kontekstis tuleb teha lõpp mõningatele vastuvõetamatutele asjaoludele. see puudutab seda, kui me mõtleme, et meil on endiselt kolm liikmesriiki, kes sõltuvad Vene võrgust ja seda veel kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. Need liikmesriigid liitusid kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liiduga. ja nüüd näeme vaeva päeval ja ööl koos kolme Balti riigiga ning Poolaga selleks, et leida õige lahendus, kuidas tagada Balti riikide lahtisidumine Venemaa võrgust ja keskendumine Mandri-Euroopa võrgule. see on üks meie tähtsamaid äh, eesmärke. aga te teate ka, kuidas on lood äh, Iberia poolsaare energiasaarega Biscay lahe uue projekti kohaselt tahaksime saavutama sa,, saavutada Hispaania ja Prantsusmaa vaheliste ühenduste osas kaheksakümmend protsenti. see on meie ambitsioonikas eesmärk ning püüame korraldada uue kohtumise äh, Portugali ja äh, Hispaania peaministri ning Euroopa Komisjoni äh, esindajate vahel Need on tähtsad algatused ning äh, olen veendunud, et me ka tulevikus töötame selle nimel, et ühendusi suurendada mitte ainult kümme protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks praktiliselt kõik liikmesriigid saavutavad selle eesmärgi, võib-olla mitte üks-kaks, aga me tahaksime veelgi edasi liikuda, me tahaksime, et meil oleks viiskümmend protsenti ühendusi ning äh, see on väga oluline uus samm. nagu ütlesin, me teeme ettepaneku lisaks äh, meie arutelude jätkuks ja parlamendi nõuetele äh, vastu tulles, pidades silmas ka teie neljateistkümnenda märtsi resolutsiooni ettepanekut, oleme teinud siis ettepaneku et me tegeleme ka piiriülese taastuvkütuste arendamisega. nagu te teate, meil on uus taastuvenergia direktiiv, millega, millega on eesmärgiks luua kõige suurem äh, turg üldse, mis ületab äh, liikmesriikide piirid, see aitab hindasid äh, alandada ning taastuvkütuse hinna äh, liikumine on olnud muljetavaldav viimase kahe aasta jooksul. Äh, ja kui me tegime Põhjamere algatuse, siis oli hind sada viiskümmend eurot megavati kohta avamere tuule puhul ja kaks aastat ja mõni kuud hiljem on hind äh, umbes kuuskümmend äh, eurot megavati kohta. ja mõnikord me peame mõtlema süsteemide vahelistest ühendustest äh, rääkides pikas perspektiivis. praegu oleme olukorras, kus oluline on uuendustegevus, puhas energia tööstusbaaside puhul. ning see näitab, et me saame tegelikult taastuvkütuse vallas äh, töötada välja tõesti jätkusuutliku lähendamisviisi nii päikese kui ka tuuleenergia puhul, ka avamere tuuleparkidega seoses äh, ning äh, pole sugugi kindel, et Euroopa tulevikus jääb tehnoloogia valdkonnas liidripositsioonile tehnoloogiliste installatsioonide puhul. aga me teeme selle nimel tööd, me töötame välja metoodika selle rakendamiseks järgnevate kuude jooksul, aga me näeme, et äh, võimalusest tuleb kinni haarata äh, ning seda tuleb teha piirkondliku koostöö kaudu Te kõik teate, et piirkondlik ko-, piirkondliku koostöö mehhanismid on väga olulised. piirkondlik koostöö peab toimuma igal pool Euroopas. ma rääkisin siin Portugali ja Hispaania koostööst, aga võin mainida ka äh, algatusi äh, Kesk- ning äh, Kagu-Euroopas paljud nendest riikidest hüüdlevad oma kahe tuhande kahekümnenda aasta taastuvenergia eesmärkide poole. Poola, Balti riigid, seal on toimunud väga olulised arutelud. Te käisite isegi Katowice üritusel eelmisel kuul ja Pentateralis ja loomulikult Edela-Euroopas teeme sedasama, loodetavasti komisjon loomulikult teeb oma ettepaneku, vaatab, kuidas asjad arenevad mitmeaastase finantsraamistikuga ning äh, toome välja oma äh, prioriteedid ning tagame prioriteetide õiglase esindatuse. suur tänu, härra Ristori, ütleb härra esimees ja nüüd äh, meie raportöör Euroopa ühendamise rahastu teemal, proua Virkunen. Teil on sõna. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, suur tänu peadirektori Story täie sissejuhatava sõnavõtu eest. tegemist on loomulikult Euroopa jaoks äärmiselt olulise programmiga, see on oluline ka meie tööstuse komisjoni jaoks, äh, sellepärast et meie üheks eesmärgiks on tuua juurde töökohti, konkurentsivõimet ning suurendada majanduskasvu ning Euroopa ühendamise rahastu on üheks vahendiks, et kõike seda saavutada. vahearuanne näitab, et programm on olnud edukas ning loomulikult keskendume nüüd Energialiidule ning digitaliseerimisele oma ITRE komisjonis. teeme aga ka koostööd Transpordikomisjoniga, nagu te teate, ning raport on ühine äh, tööstus- ning transpordikomisjon korra-, koostavad selle raporti koos. töö on väga huvitav ning ähm, nii mõndagi on jäänud veel teha. parlamendi ja tööstuskomisjoni äh, üheks äh, prioriteediks on olnud Energialiidu loomine, me tahame tõhusat, äh, kestlikku ja turvalist energiaturgu Euroopasse ning sellele paneme rõhku ka selle teemaga seoses prioriteedid, millest rääkis peadirektor, on äh, väga hästi kooskõlas nende aruteludega, mis on toimunud siin Euroopa Parlamendi tööstuskomisjonis. me ei taha, et äh, süsteemide vahelised ühendused oleksid puudulikud, muidu ei saa meil olla Euroopa ühtset energiaturgu. nüüd äh, tegeleme siis sektorite vahelise sünergiaga Euroopa ühendamise rahastu üks mõte seisnes selles, et kui me ühendame kõiki teemavaldkondi, transporti, energiat, digitaliseerimist, siis selle kaudu võib saavutada sünergiat sellistes kohtades nagu näiteks äh, nutikad võrgud, äh, alternatiivkütuste taristu, 5G, transpordivõrgustikud ning äh, automaatne liikuvus ja üha rohkem tuleb meie päevakorda ka küberjulgeoleku teemal. nii et me ei räägi mitte ainult energiast, vaid räägime ka digitaliseerimisest, mobiilsusest ja nii edasi. nii, sel moel me peaksimegi püüdlema pi-, sektori piiride ülese sünergia poole. ma arvan, et tööstuskomisjon Euroopa Parlamendis on paljuski päri komisjoni seatud ambitsioonidega prioriteetide küsimuses ja nüüd ootavad meil ees, meid ees tõsised töönädalad, mille käigus peaksime ette valmistama oma raporti projekti, teeme seda koos minu transpordikomisjoni kaasraportööriga, meil on selleks jäänud paar-kolm nädalat, siis hakkabki juba suvepuhkus ukse taga. meie oma komisjonis oleme oma tööd alati tõhusalt teinud ning me tahame, et läbirääkimised saaksid sügisel tõesti pihta hakata. nii et äh, olen valmis siis äh, siinkohal ära kuulama, mida on öelda minu kolleegidel ning ähm, ootame põnevusega pikk, põnevusega kõiki neid huvitavaid arutelusid, mis meid ees ootavad, sidusrühmadel on väga suured äh, ootused meile, eriti nendes riikides, kus süsteemide vahelised ühendused on piidul-, puudulikud nad tahavad äh, investeeringuid, nad tahavad äh, energiatõhusust äh, energiaturul parandada ja nii edasi ja nii edasi, kõigi selle jaoks aga peavad meil olema väga head, hästi toimivad võrgustikud kogu Euroopas. suur tänu, proua Virkonen ja nüüd saavad sõna variraportöörid, kõigepealt proua Kumpula-Natri sotsiaaldemokraatide pärast. suur tänu! äärmiselt huvitav ja tulevikule suunatud äh, ettepanek äh, komisjonilt. suur tänu selle eest ja nagu raportöör ütles, digitaalse äh, energiavaldkonna koostöövaldkonda võib-olla ei olnud nii põhjalikult käsitletud, aga me, need on mõlemad meie pädevuses on ning äh, tulevikus peaksime siis seda, selle teemaga põhjalikumalt tegelema. me teeme väga hästi, et äh, on õige aeg, praegu me räägime äh, ka kliimast Pariisi järgsel ajal ning Euroopa ei loobu oma kliimaga seotud eesmärkidest ning sellisel moel me võib-olla saamegi siis äh, natukene tempot äh, hoos hoida ja kliimamuutuse vastu võitlemise, äh, võitlemist nii-öelda kiirendada. ma tahaksin rääkida kõik üksikasjadest, kuuskümmend viis protsenti kliimaga seotud kulutustest ja nii edasi, need on kõik üksikasjad, mis mulle huvi pakuvad ning parlamendi kolleegidega räägime, mida meie sellest arvame. ning äh, vaatame ka siis, äh, kuidas on rahaliste vahenditega, mis on antud piiriüleseks taastuvkütuste arenguks. sageli tuleb näha suuremat pilti kui kohalik tasand elekter prioriteedil on väga oluline, äh, sõidukid, hübriidsõidukid äh, ja kõik arvutused, mis on sellega seotud, näitavad, et kõik sõltub loomulikult ka teistest äh, te, te, ülejäänud energiast, mida toodetakse. kolmkümmend protsenti versus seitsekümmend protsenti ja nii edasi ja nii edasi praegusel hetkel, ma arvan, me ei saa unustada erinevaid võimalusi ja, ja me peame kaaluma ka kütte kaasamist, kui me kütte, kui meie küttesüsteemid on fossiilkütuste põhised, siis äh, liigume siiski edasi liiga aeglaselt ega saavuta oma eesmärke. ja esimene puhta energiapakett on nüüd jõudnud faasi, et äh, loodetavasti ka nõukogu saab oma toe anda. ja piirkondlikud energiaturud on väga äh, huvitav teema, Põhjamaades teatakse, et need toimivad ja kui me Balti riigid ka kaasasime, siis läksid ka asjad hästi, eestlasedki ütlesid, et hinnad läksid alla, turvalisus kasvas, nii et äh, sedalaadi koostöö võiks olla ka inspiratsiooniallikaks. suur tänu! Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, dziękuję również panu dyrektorowi. suur tänu. ma tänan e, peadirektorit selle analüüsi eest. E, ma tahaksin kõigepealt õnnitleda komisjoni, et üritatakse eelarvet hoida samal tasemel. me teame, et mitmeaastastele finantsraamistikele pööratakse väga põhjalikult tähelepanu ja Euroopa ühendamise rahastu on loomulikult äh, väga oluline programm, millega saab tugevdada olulisi taristuprojekte. mainin äh, ühte projekti, mis kasutab selle rahastu äh, raha. me räägime Nord Stream kahest sõlt-, sõltuvusest äh, Venemaa gaasist ja seetõttu tuleb alternatiivseid äh, gaasiprojekte toetada. ja mul on äh, küsimus peadirektorile, Brüsselis räägitakse väga palju elektromobiilsusest ja siin tekib küsimus nüüd, et kas kõigepealt tuleks ehitada välja taristu, mis on vajalik nendele sõidukitele või tuleks äh, alustada elektriautode tootmisest. mina olen arvan, et äh, kõigepealt me peame ehitama välja laadimisjaamade võrgustiku. loomulikult äh, tuleb äh, nende lahenduste turule jõudmist lihtsustada niivõrd palju kui võimalik, aga kui lugeda viimaseid Euroopa Komisjoni analüüse, siis võib täheldada, et liikmesriigid on tegutsenud siin äh, liiga vähe, liiga nõrgalt, seda mainis ka peadirektor oma ettekandes. loomulikult äh, on siin üheks oluliseks aspektiks äh, kulude küsimus, ehk siis, et äh, kui äh, palju me saame edendada era- ja avaliku sektori investeerimist laadimisjaamadesse ja teiseks sünergia. kas te võiksite selgitada, mida on tehtud selleks, et ära kasutada sektoriüleseid sünergiaid MFF-is? ma tahaksin teada rohkem ka nutikatest võrgustikest Need on väga olulised kohalikule tarnekindlusele, eriti kui me mõtleme energia tarbimisi tipp, tarbimise tipptunde, millega me hakkame silmitsi seisma, kui elektriautosid tuleb järjest juurde. ja kuidas komisjon näeb äh, Euroopa ühendamise rahastu äh, suhteid äh, Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend teiste fondidega ja mis puudutab nüüd äh, võrgustikke Balti riikides ja Poolas, siis kuidas on võimalik Euroopa ühendamise rahastut äh, rakendada seal niimoodi, et tugevdada koostalitusvõimet? ja viimane küsimus, mis on samuti väga oluline. kas teil on plaanis keskenduda riiklikele gaasivõrkudele selleks, et vältida ülekoormust? eriti mis puudutab suurt äh, taastuvenergia allikatest äh, tuleva energia osakaalu. tänan. Speaker, kolleeg Peterson on behalf of ALDE. järgmisena saab sõna kolleeg Peterson ALDE nimel, suur tänu, äh, esimees, suur tänu, Dominik, sinu sõnavõtu eest. tervitame seda, et Pariisi kokkuleppe eesmärkide saavutamine on tulnud tähelepanu keskmesse ja energiapoliitika äh, liiklus, äh, rahastamine Euroopa ühendamise rahastult äh, on nüüd kasvanud viielt koma kolmelt miljardilt kaheksa koma seitsmele miljardile ning see on oluline moodus era- ning avalikke investeeringuid soodustada kuuskümmend protsenti vahenditest on suunatud selleks, et süsinikdioksiidi heitmeid vähendada, siin on vaja veel suuremaid ambitsioone, oleme täielikult nõus, et meil peaks olema piiriülene energiataristu ning me peaksime vähendama taastuvkütuste tõkkeid energia sekku lõimimisel, eriti kui me tuletame meelde seda, et me tahaksime, et meil oleks kolmkümmend protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks energiasegus kaetud ka, ka taastuvkütustega aga kriitilisemalt, kui me tahame äh, saavutada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks null süsinikuheitmega äh, ühiskonda, siis me peame tõesti elektritaristu prioriteediks tõstma. ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Komisjoni juulikuine raport ütleb, et et suur osa äh, investeeringutest ülekande tuleb teha ülekandevõrku, kui me tahame seda eesmärki saavutada. artiklid seitse, üheksa ja kolmteist uuest äh, Euroopa ühestamise rahastamise äh, algatusest panevad kriteeriumid paika ja kui ma aru saan, siis septembris peaks komisjon delegeeritud akti vastu võtma, millega on toetuskriteeriumid äh, paika pandud. niisiis praegu vaadatakse üle artiklis äh, neliteist ning äh, lisas äh, kaks kriteeriume. Need kriteeriumid võimaldavad liiga paljusid investeeringuid fossiilkütustesse praegu minu arvates uued kriteeriumid peaksid kajastama seda, et meil on vaja süsinikdioksiidi heitmeid vähendada ning saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärgid. samuti tuleks arvesse võtta seda, et taastuvkütuste hind on kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates langenud. kui me tingimusi nii muudame, ainult siis oleme me oma energialiiduga seotud ülesannete kõrgusel ka Euroopa ühendamise rahastuga. ja äh, tervitan siis teie sõnavõtu seda osa, mis puudutas äh, tingimusi ning äh, eesmärke, mille peame saavutama. suur tänu ja nüüd saab kolleeg Marcellesi sõna. presidente, muchas gracias al, al todo general suur tänu, esimees, ma soovin ka peadirektorit tänada, et ta meie juurde täna on tulnud ja meiega kõnelenud Äh, siin äh, dokumendis on palju positiivseid aspekte, piiriülesus, äh, eri, sünergia erinevate sektorite vahel, samuti ka rahastamise kombineerimine CEF-i, struktuurifondide ja Horisondi programmi vahel. kuid mul on ka mõned kriitikapunktid mulle tundub, et komisjon on siiski veel liiga palju keskendunud gaasile oleme seda punkti ka varem kritiseerinud ja me muretseme taristu ettepaneku üle, mis on seotud CO2-ga. mina olen pärit Biskajast ja seal arutletakse väga palju selle üle, millised on CO2 torujuhtmete maksumused. meil on äh, ettevõtteid, asutusi mõlemal pool, kes on, äh, kes on selle vastu. ja mul on äh, kolm konkreetset küsimust mainitud ettepaneku kohta. esiteks see ettepanek on pärit kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastat, kuid vahepeal sõlmiti Pariisi kliimakokkulepe. nii et meil on raske aru saada, miks on see, miks ei ole seda üle vaadatud ja miks ei ole siin äh, seda Pariisi kliimakokkuleppe valguses muudetud. millal te plaanite seda muuta ja määrusid üle vaadata? teiseks, <clears throat> parlament ütles, et äh, suurem osa projekte tuleb ühendada elektrikoridoridele. Te ütlesite, et kuuskümmend viis kuni üheksakümmend viis protsenti rahast oleks nende projektide jaoks eraldatud, kuid ettepanekus ei ole selle kohta mitte midagi öeldud ja see on suur puudus. meil on vaja mustvalgelt kirja panna, mis on meie eesmärgid, mida me saavutada soovime, seega ma loodan selles osas vastuse saada ja kolmandaks, meie arusaam on see, et te räägite kuuekümnest protsendist, kuid see pole piisavalt palju. Pariisi kliimakokkulepe oli väga oluline kahe tuhande kahekümne neljanda aasta eesmärkide osas, kuid äh, raportist nähtus, et meil ei ole veel meil ei lähe väga hästi kliima soojenemise piiramisega ühe koma viie kraadiga. kui me soovime tõesti kahe tuhande kahekümne neljanda aastasse jõuda, siis peame me oma ettepanekus äh, vastavad eesmärgid kirja panema. suur tänu. Ähm, ja nüüd järgmisena saab sõna proua Werner. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Ristori selle muljetavaldava ettekande eest äh, üheksa miljonit äh, Euroopa ühendamise rahastule ehk CEF-ile on tõesti väga muljetavaldav. mina soovin rääkida siin elektrist, te ütlesite, et äh, kümnes riigis on interkonnektorite osakaal alla kümne protsendi kas viisteist protsenti on piisav, see on ilmselt tegelikult ka liiga madal, nii et äh, kui me vaatame elektriturgu Euroopa Liidus, meil on vaja suurt äh, likviidset turgu, tuleb äh, vaadata ka seda poolt, et kaubandus toimiks piiriüleselt. selleks on ühendused ainult üks pool medalist, tuleb vaadata, mis on nende ühenduste taga võrgustikuna, kas liikmesriigid on üldsegi võimelised äh, teistest riikidest elektrit vastu võtma ja seda oma liikmesriigis jaotama, meil on vaja detsentraalseid jaotusvõrgustikke, need tuleb ehitada välja ja siin ongi see konks, et ei piisa ainult äh, riikidevahelistest ühendustest, vaid äh, võrgustik peab olema ka võimeline siis selle sissetuleva elektri vastu võtma. mulle tundub, et osades liikmesriikides ei ole veel piisavalt äh, valmisolekut neid võrgust-, võrgustikke välja ehitada ja tekib küsimus, mida saab siin Euroopa Komisjon teha, sellepärast et muidu meil on olukord, kus on suur võimekus äh, piiridel, aga jaotusvõimekust ei ole, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, proua Krastetš. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada Domini Risto Riit, kelle töö on hiilgav ja meile väga kasulik tahtsin rääkida süsteemide vahelistest ühendustest, äh, mis võimaldavad energial paremini liikuda. selleks, et süsteemide vahelised ühendused oleksid elujõulised, tuleb tagada ka äh, nende lühi- ja pikaajaline äh, tulu, kulutõhusus, kulutõhususe analüüsil on tähtis koht otsuste langetamise protsessis. aga mulle tundub, et äh, samas seda ei võeta piisavalt arvesse. kas te võiksite meile rääkida, kuidas seda äh, kulutõhususe äh, analüüsi Euroopa tasandil läbi viiakse ja kas te ei arva, et me peaksime rohkem analüüsima seda ennem, kui me paneme selle ühishuviprojektide nimekirja, selleks et me oleksime ikka kindlad, et me kasulikke tulevikuprojekte rahastame? suur tänu. ja nüüd eh, kolleeg eh, Blanco Lopez. suur tänu, esimees. ma arvan, et eh, Euroopa ühendamise programm on väga ambitsioonikas. on aina olulisem, et me ühendaksime looksime ühendused energeetika valdkonnas Energialiidu loomise valguses, see annaks meile rohkem autonoomiat, iseseisvust ja see ongi äh, ühenduste loomise eesmärk. see on Energialiidu peamine eesmärk. see on eesmärk, mille me iseendale seadsime, kui alustasime sellel teemal tööd. ma tänan komisjoni tehtud töö eest, äh, kokkulepete loomise eest mis selle kõik võimaluseks, võimalikuks on teinud, äh, puhta energia edendamist, et äh, edendada Euroopa Liidu energia iseseisvust. ja just seetõttu oma ettepaneku esitamise, esitasimegi, et äh, Euroopa energia alase iseseisvuse ja Euroopa energiaühenduste äh, loomist arendaksime. aitäh, esimees. ja nüüd. president, puis merci, monsieur Ristori pour. Edward Mata, mina olen väga hea meel, et ma kuulan, et te ütlete, et äh, süsteemide vahelised ühendused ja elekter on äh, meie prioriteedid, see on väga tore, aga nagu te teate, jällegi hoiatus äh, minu poolt. kolleeg Marceli rääkis sellest äh, ja mina räägin ka, ühishuviprojektid olid äh, suunatud gaasile, sellepärast et Prantsusmaa reguleerija ütles, et ühendus et äh, praegused installatsioonid on äh, liiga suured, üüratud ja me ei saa kulutada ükskõik kuhu, kes nendest investeeringutest kasu saab, kui me üle piiride lähme, mitte Euroopa kodanikud igal juhul. Nad süüdistavad meid, et meid, äh, me oleme rahast halvasti kasutanud, me ei taha ja kliimale tuleb ju ka mõelda. Äh, te ütlesite, et on väga, on veel riike, kes on taastuvkütuste vallas maha jäänud, jah, ma tean, et see ei kuulu teie pädevusse, aga võib-olla võiksime piirkondadele rohkem tähelepanu pöörada, nendele piirkondadele, kes on äh, ambitsioonikamad kui keskvalitsus ja võib-olla sealt võiks siis ammutada inspiratsiooni taastuvenergia äh, osakaalu suurendamiseks ning anda sinna rohkem vahendeid juurde Dominik. Claude Turmes, suur tänu, äh, Dominik, ja suur tänu kogu sinu meeskonnale, Katariinale ja teistele selle ettepaneku eest. mina arvan, et meie peamine probleem on äh, valitsused. valitsused tahavad kindlasti vähendada seda, mille teie olete ette pannud, äh, vähendada seda poole võrra ja selleks, et seda ei juhtuks, tuleb teha kahte. minu arvates kõigepealt suur tänu raportöörile, proua Virkunenile selle eest, et proua Virkunen seda tegelikult mainis. esiteks tuleb siis tööstuse mõõde sisse tuua Euroopa, Nexoni, ähm, iduettevõtete ja teistega elektromobiilsuse valdkonnas äh, on väga oluline ja meie tahame luua tulevikuturgu meie ettevõtetele äh, digitali, äh, transpordi, energia valdkonnas ja teine parim moodus takistada seda, et valitsused astuvad selle ettepaneku vastu, on see, et me peame olema konkreetsed Hispaania ja Portugal on netoeksportijad Euroopa suunas. Balti riigid vajavad geopoliitilistel põhjustel seda, et nad äh, Moskvast lahti sünkroniseeritakse ning äh, Euroopaga sünkroniseeritakse ja öö, äh, oluline on ka see Poola öö, algatus, kaabel, ähm, torujuhe Leedu ja Poola vahel öö, ja ka Soome ja Eesti vahel ja samuti meretuuleveskite äh, projekt, peame looma tõeliselt ühendatud Läänemere, mis äh, ja siis äh, Kagu-Euroopa, Rumeenia viib tuuleenergiat välja oma riigist ja tõesti on suured arengud, aga Põhjamaade piirkonnas ja kui me lõpuks ka Inglismaaga lahutuse paika saame, äh, Suurbritanniaga lahutuse paika saame, siis äh, tuleb ka sealt projekt, ma ei tea, kas te saite aru, et äh, ähm, et kolmekümne meetri sügavustes võib viiekümne, kuuekümne, seitsmekümne vatiseid Äh, ühendusi luua ja meil on vaja konkreetseid projekte, mis pakuvad valitsusele huvi. ja äh, kõiki neid ettepanekuid me peame tegema selleks, et komisjoni eelarve ettepanekut ei hakataks kärpima. nii, suur tänu, esimees, esimees, suur tänu härra Risturile et ta meie juurde tuli. Äh, ma sooviksin rääkida sellest, mis on meil juba arutlusele tulnud ja mis on ka ettepanekus sisse pandud. Äh, nimelt elektrienergiaühendused. Äh, proua Krustet ütles, et me peame vaatama siin mitmeid aspekte, kuid me peame siin arvestama pika perspektiiviga, mitte ainult lühikese pers-, lühikeses perspektiivis projektide maksumusega ja nende kasudega. me peame vaatama, mida need projektid saavad meile pikemas perspektiivis tuua, selleks, et asjadest, asja, asjadest õigesti aru saada. seetõttu on minu arvates oluline vaadata ühendusi ja seda, kuidas me nende abil oma eesmärke täidame, mida ambitsioonikamad me taastuvenergiaallikate osas oleme ja ka mida ambitsioonikamad oleme me emissioonide vähendamise osas. kui praegu vaadata, siis meil on äh, ühenduste osas äh, defitsiit me võiksime olla need eksportijad, kui praegu ei ekspordi me mitte midagi, seega me peaksime seatavate eesmärkide osas olema ambitsioonikamad, sest ja seega eh, keskpika ja pika perspektiivi osas tuleb eh, eh, kindlasti nendega arvestada, me ei tohi keskenduda ainult lühikesele perspektiivile, me peame nende projektide ulatust vaatama ka pikemas perspektiivis kulutõhususe vaatepunktist. Ähm, härra Ristori, äh, sõna on teil, võite vastata kõikidele märkustele ja ka küsimustele. suur aitäh ja ma tänan kõiki äh, küsimuste ja kommentaaride eest. raportöörile soovin öelda jah kindlasti ehitame erinevaid sildu erinevate CEF-i äh, vahendite vahel, näiteks transport, digitaalvaldkond, see on osa kaasajastamise protsessid, protsessist. meil on juba teatud projekte näiteks Prantsusmaal, Hispaanias, Portugalis ja see on väga oluline, samuti arendame välja võimaluse äh, äh, sektorite vahelist sünergiat arendada, see on ka väga oluline. digitaliseerumine on väga oluline see on oluline mitte ainult tõhususe, võrgu tõhususe parandamiseks, vaid ka julgeoleku tagamiseks. et me saaksime kohe tuvastada mis tahes juhtumid ja neile kiiremini reageerida. ja see puudutab ka küberjulgeoleku valdkonda, energia ja kriitilis-, kriitiline energiataristu peab olema kaitse all igasuguste julgeolekukaalutluste seisu, seisukohast. Ähm, Energia, transpordi, digivaldkonna ja muude valdkondade vahelised ühendused on väga olulised. nüüd äh, äh, proua Kumbula-Natri kommentaarid. jah, elektrist saab tõeline prioriteet uue CEF-i äh, kontekstis. minu seisukoht on, et me peaksime jõudma vähemalt kaheksakümne viie või üheksakümne protsendini, ähm, mis puudutab taastuvenergiaallikatest pärinevaid, pärinevat elektrit kahe tuhande üheksandal aastal äh, tuli kohe külastada Sofiat ja Bratislavat, olukord oli väga traagiline, sest need kaks riiki sõltusid äh, sajaprotsendiliselt Vene gaasist. olukord oli katastroofiline ja mitte ainult majanduslikul tasandil, sest see ei mõjutanud mitte ainult äh, näiteks äh, tehaste olukorda, vaid see puudutas ka kodanikke, haiglaid ja muid asutusi. seega meil oli kohustus kiiresti tegutseda, kiiresti läbi rääkida ja ka gaasimäärus välja töötada ja see on energiajulgeoleku seisukohast väga oluline. härra Sesaki kommentaarid. jah, me keskendume eriti hoolikalt äh, uuele gaasi infrastruktuurile, eriti Balti riikide gaasijuhtmele, mis tuleb Norrast. see, nagu teate, on väga oluline äh, Äh, energiaallikate mitmekesistamise kontekstis, see on täiesti põhiprioriteet. ma võin öelda, et asjad arenevad väga hästi ja energiaallikate mitmekesistamise osas on tegemist suure edulooga. samuti nõustun teiega äh, elektromobiilsuse osas. paljud liikmesriigid ei soovi piisavalt palju äh, luua laadimispunkte äh, kommertspiirkondades äh, ja elamupiirkondades, eriti Eurobaani piirkonnas, kus on väga suured saaste ja saastemäärad ja palju ummikuid meil on ka direktiive, äh, mis selles osas aitavad edasi liikuda. eriti pöörame tähelepanu koostalitlusvõimele. Martin, teile ütlen vastuseks jah. soovime suurendada CEF-i äh, <clears throat> rahastust me peame Te rääkisite pikas perspektiivis äh, süsiniku kõrvaldamisest ja ka muudest teemadest. ja ma usun, et äh, elektrivaldkonnas jõuame vähemalt kaheksakümne viie kuni üheksakümne protsendini, meil on võimekus selle, e-, seda eesmärki täita. Euroopa Liit on äh, üks suuremaid poliitilisi ja majanduslikke jõude maailmas. ma loodan, et me saame uue regulatiivse raamistiku valmis ja suudame selles suunas edasi liikuda. ma ei näe maailmas mitte ühtegi teist konkurenti, kes suudaks isegi äh, viiskümmend protsenti energiast taastuvenergia allikatest toota järgmise mm, kahekümne aasta jooksul. ja meie saame viiskümmend protsenti ületada sellepärast, et me loome selleks sobiva dünaamika. viimaste triloogide ajal nägime, et tulemus on vähemalt kolmkümmend kaks protsenti ja need läbirääkimised olid väga edukad. ja äh, gaasi küsimus jah, tõesti, äh, olukord on keeruline äh, mitmes Euroopa piirkonnas ja Kesk-Euroopas ja Kagu-Euroopas, Slovakkia, Bulgaaria oleme päris palju edasi liikunud, meie eesmärgiks on see, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ei oleks keegi enam sõltuvuses mingisugust ühest ühest peatarnijast ja äh, see on meie äh, peamine suund, me liigume elektrifitseerimise poole ning äh, taastuvenergia kasutamise suurendamise poole. mis puudutab Iberia poolsaare, siis äh, seal on tõesti suured võimalused, äh, sealhulgas ka Biscay. ja meil on äh, sellegipoolest kolm riiki ja kolm riiki, kes liiguvad ühes suunas ka süsteemide vaheliste ühenduste suhtes Biscay on väga tähtis projekt, väga suur äh, osa sellest on me-, merepinna all ja praegu teeme komisjonis äh, tööd selle nimel, et teha ettepanekuid algatuste kohta, mis võimaldavad äh, avalikkuse toetust sellele algatusele ning teistele sarnastele algatustele suurendada. ka taastuvkütuste võrgu algatus on üks sellistest algatustest. ja nagu te teate, võrguhaldajad, see puudutab paljusid võrguhaldajaid, aga paljusid vabaühendusi samuti ja meie eesmärgiks on näidata avalikkusele, äh, rahvale äh, kõiki neid äh, kasutegureid, mida selline lähenemisviis võib kaasa tuua. nii turvalisuse seisukohast kui ka hinnakonkurentsi äh, seisukohast ja kestlikkuse seisukohast. selles vallas tuleb rohkem tööd teha ning ma arvan, et läbirääkimiste käigus äh, me võime sellest veel täpsemalt rääkida ja panema, paneme, me võime rohkem rõhku panna sellele. ja kui me nüüd, kui meil nüüd õnnestub selgelt panna paika prioriteedid selles küsimuses, elektrifitseerimine, aga ka piiriülesed projektid äh, ja Ähm, kasutada ära häid kogemusi Euroopas, siis oleme nii mõndagi saavutanud. proua Werner, äh, ma ütlesin üsna selgelt juba, et kümme liikmesriiki, kümnel liikmesriigil ei ole äh, vahendeid piisavalt olla need on alla kümne protsendi, on väga tõesti äh, üks rühm, mis toimib hästi ja oleme saavutanud eesmärgi viisteist protsenti ja äh, saab kasutada parameetreid, suht-, soorituse parameetreid, äh, mis hõlmab ja kaasa tuleb kõik äh, osalised, reguleerijad, TSO-d, valitsused, proua Krostet, jah, tulu öö, kulu kasumlikkuse aruanne on, on üks kriteeriumidest, mida me projekte välja valides kindlasti rakendame, mitte ainult seda, kindlasti, nagu aga, aga valitsus, valimisprotsess on väga täpselt paigas ja ähm, piirkondlikku mõõdet võetakse arvesse, äh, liikmesriike, äh, TSO-sid ja me analüüsime ka kasumlikkust, kulutõhusust ja ähm, me teeme seda koos reguleerijatega ja lõpuks langetame lõppotsuse ja ma ütlen, et äh, investeeringute äh, tagasitootmise äh, määr on energeetikaprojektide puhul suur, suurem kui näiteks transpordisektoris. ja seda tuleb arvesse võtta konkurentsi seisukohal ja seal me kõik teame, et taastuvenergia olukord oli aastaid, paar aastat tagasi veel hoopis teistsugune. nii et me võiksime ka selles suunas äh, liikuda. härra Blanco Lopes, jah, see on oluline, äh, see ühenduslülide teema äh, Euroopa Liidu energiapoliitikas ja raha, mida te, või töö, mida te olete teinud taastuvenergia valdkonnas, on tõesti muljetavaldav Äh, meil, te olete teinud seda koostöös komisjoniga, eesistujatega, liikmesriikidega ja kõikide teiste osalistega. see on väga oluline. ja ähm, ma arvan, et äh, süsteemide vaheliste ühenduste roll koos äh, taastuvenergiaga on väga oluline ja see on tegelikult positiivne väljakutse ja ütlesin härra Martensile juba, mida me arvame piirkondlike, äh, piirkondliku mõõtme ja KOV-i kohta. me teeme koostööd Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vahel äh, ning oleme saavutanud äh, siis parima ettevalmistuse, mis on võimalik ja tõesti tuleb panna rohkem rõhku elektrile, see on üha strateegilisem ja kui me mõtleme selle peale, et digitaalne valdkond kõikides arenenud riikides on viisteist, kuusteist protsenti tarbimisest, elektri tarbimisest on digitaalvaldkonnaga seotud ja ma arvan, et äh, seda tuleb tulevikuplaane tehes arvesse võtta olen nõus äh, äh, Martensega valitsuste puhul tuleb olla läbirääkimistel hästi ettevalmistatud, äh, meil peavad olema argumendid paigas ja head argumendid on ka konkurentsi valdkonnast, turupotentsiaali valdkonnast, mida selline toetus kaasa toob, ka Läänemeri, meie ühised arutelud ja mil meil on ülevaatamise menetlused äh, ka käigus liikmesriikides äh, sellised algatused äh, Kesk-Euroopas ja, ja mujal on väga olulised selleks, et me saaksime piirkondlikust koostööst võimalikult suurt kasu ning et me looksime siis selle tulemusena ambitsioonika ja ulatusliku turu ka tööstuspasta baas ning proua Castillo süsteem, süsteemide vahelised ühendused, nende väljaehitamine on oluline ja kui me ei pane sellele rõhku, siis me ei saa ühiste eesmärkideni jõuda teie lahkel loal lõpetaksin nüüd öeldes, et süsteemide vahelised ühendused ei lähenda mitte ainult turge, vaid äh, rahvast ja riike ja selles vallas tuleb palju tööd ära teha. suur tänu teile! suur tänu! Te olete energeetika äh, peadirektora, peadirektorina väga palju tööd ära teinud, ka Euroopa energiaportaali osas. nagu ütles ka proua raportöör, siis kinnitan teile, et anname endast parima selleks, et see oluline, et see oluline teema jõuaks lahenduseni võimalikult kiiresti. veel kord suur tänu!

Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends, uh, let us go to the... Uh, suur tänu. Niisiis, uh, kolleegid, läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde, aga meil väga palju selleks uh, aega ei ole. See on viimane teema enne lõunapausile minekut. Punkt number 17 aruanne komisjonile läbirääkimiste kohta me vastutame kogu digitaalse liidu eest ja kaks nädalat tagasi me lõpetasime ülimalt edukalt kaks väga olulist äh, seadusandlikku äh, tegevust. kõigepealt äh, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet ja Euroopa elektroonilise side seadustik niisiis äh, palun kahel raportööril, proua Pilar del Castillo Veeral, kes äh, oli vastutav Euroopa elektroonilise side seadustiku eest ja Evšen Tošenovski. nüüd äh, sõna võtta ja öelda meile kokkuvõtlikult äh, laias laastus, äh, millised on tulemused. saavutus igal juhul on äh, väga märkimisväärne. suur tänu ja jätkan hispaania keeles. soovin lihtsalt öelda, et parlamendi jaoks on enam kui kahe nädala tagune saavutus äh, väga oluline. me saavutasime kokkuleppe nõukoguga. oleme pannud paika elektroonilise side regulatiivse raamistiku. me soovisime vastu võtta määruse, mis vähendab riske, suurendab äh, ette ennustatavust niimoodi, et oleks võimalik äh, teha pikaajalisi investeeringuid äh, võrkudesse. meie praegune ühenduste tase jääb äh, kaugele komisjoni eesmärkidest kuussada, kuni kuussada miljardit peaks tulema erasektorist, et saavutada ühenduste alased eesmärgid ja see ongi selle määruse üks põhipunkte, räägiti ka tarbijakaitsest, kasutajate kaitsest, siseturust, aga kõige tähtsam on jah, ühenduste loomisele keskenduda mainin siin äh, konkreetseid näiteid ka. esiteks, mis äh, puudutab äh, raadioside sagedusi. seni oli ette nähtud liikmesriikides miinimum harmoniseerimine, litsentsid kahekümneks aastaks Euroopa Liidus samuti äh, garantii äh, selle kohta, et sageduste jaotamisel muudatus ei tule, et kõik peab olema läbipaistev, eelnevalt paika pandud menetluste kohaselt ja tasustamis äh, valemite kohaselt, samuti peab olema tagatud avatus ja kõik liikmesriigid peavad hoolt kandma selle eest, et äh, teatavad äh, sagedusvahemikud, äh, mis praegu ei ole olnud äh, vabad, saavad olema vabalt juurdepääsetavad. ja teiseks riskide hüvitamine. nüüd on uus mudel, kaasinvesteerimismudel, mille abil on võimalik uusi loodavaid äh, võrgustikke niimoodi kujundada, et äh, reguleerivad asutused ei sea juurdepääsukohustusi ja kui kõik tingimused on täidetud ja riskide hüvitus äh, keskendub sellele, et oleks rohkem investeerimiskindlust. ka rahvusvahelised äh, tegijad on kaasatud. ülempiir on üheksateist senti minutis Euroopa-sisestele kõnedele. praegu on see nelikümmend viis senti äh, äh, minuti kohta, see on siis keskmine hind osades liikmesriikides on see lausa üheksa, kuuskümmend viis protsenti ja nüüd pannakse ülempiir üheksateist senti paika. ja mis puudutab hulgiturgu, siis seal on see ainult kolm koma viis senti. nagu juba öeldud, osades riikides kuuskümmend viis, keskmine on nelikümmend viis ja see kõik on nüüd oluline hinna vähenemine, nagu te näete. lisaks sellele see määrus äh, toob siseturule telekommunikatsiooni mõõtme, tekib küsimus, miks me ei keskendu randlusele ja andmetele. siin me nüüd äh, olemegi teinud ära selle, mis teiste määrustega on jäänud eelnevalt tegemata. ma tänan kõiki kaastöötajaid, ma tänan äh, variraportööre ja komisjoni töötajaid. suur äh, tänu ja nüüd äh, järgmisena saab sõna kolleeg Evšen äh, Tošenovski. suur tänu. ma soovin tänada proua Pilar del Castillo Verat, sellepärast et tema töö Euroopa elektroonilise side seadustikuga oli suurepärane ta saavutas kõik, samuti maksimaalse koordineerimise kahe raporti vahel. koordineerimine tõi kaasa ka selle, et triloogid lõppesid samal päeval, tegelikult siis vabandust, samal öösel. suur tänu selle eest väga keeruline oli jõudna kompromissile ja ma saan aru, et äh, kõik ei ole päris rahul, aga nii see juba on seoses keeruliste raportitega. parlament oli alguses äh, pooleks lõhenenud selles äh, osas, mida elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti ehk PEREC-iga äh, täpsemalt äh, organisatsiooni struktuuriliselt teha. meil on nüüd äh, ette nähtud äh, nii-öelda duaalstruktuur, mis on äh, parim võimalik lahendus. ma usun, et äh, aja jooksul telekomi turg äh, muutub äh, ehk elektroonilise side turg muutub ja siis on meil vaja ka perekit äh, muuta, nii et me peaksime olema praegu avatud ja ka tulevikus peaksime olema avatud äh, võimalike muutuste suhtes. pärast mõninga aja möödumist tuleb meil mudelit ilmselt täiustada ja peame olema avatud äh, võimalike muudatuste suhtes ma soovin äh, tänada kolleege, soovin tänada variraportööre, assistente, sekretariaati, kes kõik andsid oma panuse, et äh, need väga keerulised äh, läbirääkimised edukalt lõpule viia. soovin tänada ka komisjoni toetuse eest. ma tänan eksperte, kes meid äh, väga palju aitasid äh, triloogi eduka lõpuleviimisel. me rääkisime väga palju ka hääletamisreeglitest seoses nõukoguga, ühesõnaga mul on väga hea meel, et me lõpetasime triloogi mõistlikult ja tõmbasime joone alla väga olulistele teemadele. jah, tegemist oli paralleelsete läbirääkimistega. mõlemad äh, teemad on nüüd äh, lõpetatud. proua Niibler, Sean Kelly, kas veel keegi soovib sõna? proua Niibler, palun, ja siis Sean Kelly. suur tänu esimees, ma soovin ka kasutada võimalust ja kõigepealt tänada meie raportööri Pilar del Castillo Verat ja tema kolleege, kes esindasid parlamenti läbirääkimistel. Äh, suur, suur tänu, tulemus on äh, tõesti suurepärane ja nagu ütles ka härra Tošenovski, siis äh, parlamendisiseselt oli ka keeruline kokku leppida ühises lähenemises ja seda siis ka äh, läbirääkimiste liikmesriikidega läbi suruda, minu jaoks on kõige olulisem see, mida äh, raportöör juba mainis, me peame tagama, et kui me Euroopas äh, reguleerime, siis me julgustame investeeringuid äh, elektroonilisse sidesse, me räägime siin miljarditest ja kui me ei loo sellist raamistikku, mis ahvatleb investeerima Euroopa taristusse, siis me oleme teinud halba tööd ma arvan, et nüüd äh, selle tulemusega, selle kompromissiga, mis me läbirääkimistel saavutasime, äh, säilitasime me tasakaalu. ühelt poolt me loomulikult äh, tagame, et me arvestame praeguste tegijate huvidega, aga samas anname võimaluse tulla turule ka uutele firmadele. ja lõpetuseks väga oluline on see, et me oleme oma kodanike huvides äh, teinud äh, olulise sammu edasi rändluse teemal. on väga oluline, et me saaksime tõesti äh, soodsamate hindadega helistada välismaalt kodumaale, kodumaalt välismaale me peame tõesti äh, seda edu ka väga toonitama ja suur tänu kõigile, kes aitasid sellele tulemusele jõuda. Äh, tänan ja äh, kolleeg Sean Kelly, palun. tänan lühidalt. suur tänu eriti sulle, Pilar, suurepärase töö eest ja suur tänu variraportööridele. tegemist on üldiselt väga hea tulemusega. kõik võib-olla rahul ei ole, aga peaks tegelikult ikkagi olema, sellepärast et teenusepakkujad äh, saavad äh, jätkata oma tegevusega, kedagi äritegevusest äh, välja ei suruta ja samas kaitstakse tarbijate huvisid üle kogu Euroopa, nii et see lähenemine on väga tasakaalus. pakkujad vähendavad hindu ühesõnaga, ma arvan, et see tulemus on väga hea ja me võime üle, selle üle uhked olla. see näitab jällegi, et parlament, parlamendisaadikud töötavad äh, kodanike huvides ja kui nad seda ei teeks, siis äh, kodanikud põhimõtteliselt röövitaks paljaks. nii et me peame ka edaspidi samas liinis edasi tegutsema, äh, eriti just rändluse valdkonnas. suur tänu! suur aitäh! jah, mina tahaksin põhimõtteliselt öelda sama teile mõlemale, suurepärane tulemus, õnnesoovid, ähm, suur tänu tehtud töö eest, ei ole sugugi lihtne sellisele tulemusele jõuda me peaksime kindlasti tulevikuski vastutustundlikult tegutsema ja selliste lahenduste suunas liikuma. loomulikult on meil ka eriarvamusi, on erinevad äh, fraktsioonid. igal juhul äh, suur tänu teile kõigile. ja te olite nii tugevad, et äh, pidasite läbirääkimist iga öösel või hommikul pidasite vastu. Te olite võimelised äh, tõesti saavutama midagi meie kodanike ja ettevõtete huvides. nii et äh, suur tänu raportööridele ja loomulikult ka variraportööridele, sellepärast et äh, koostöö ilma variraportöörideta oleks võimatu. digitaalne liit me oleme vastutavad selle eest ja loomulikult äh, meil tuleb nüüd edasi liikuda Energialiiduga ja eelarvega. nii et suur tänu. ja nüüd äh, Energialiit. kolleeg äh, Miroslav Pohe tegeles energiatõhususega, ta ütles juba tund aega tagasi oma arvamuse sel teemal välja ka nüüd Jose Blanco Lopez taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine. suur tänu, ma kasutan ka võimalust, et õnnitleda Pilari. keeruline töö lühikese aja jooksul ja väga edukas. kolmeteistkümnendal ju neil varastel hommikutundidel õnnestus meil kokkuleppele jõuda direktiivis, mis on ääretult äh, oluline. me räägime siin taastuvatest energiaallikatest vahemikus äh, kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend. ma tänan äh, kõiki variraportööre, osad on siin ka kohal, härra Kelly, härra Turmes, ühesõnaga kõik kolleegid andsid oma panuse ja me olime edukad. nüüd meil on äh, kohustuslik eesmärk kakskümmend kaks protsenti kaks tuhat kakskümmend kolm korrigeeritakse eesmärki ülespoole, kui jätkub eelmiste aastate tendents, siis kulude vähendamine võimaldab meil ambitsioonikamalt edasi liikuda. meil õnnestus kütmise ja jahutamise vallas äh, viia sisse äh, uued äh, sätted, äh, uued eesmärgid. kaugkütte vallas on kvoot pandud paika liikmesriikides aastani kaks tuhat kakskümmend ja mitte mingil juhul ei tohi siin minna üle seitsme protsendi piiri transpordisektori kaasamine sõltub äh, liikmesriikidest ja mis puudutab äh, ülejäänud eesmärke, siis äh, aastani kaks tuhat kolmkümmend on eesmärgiks meil kolm koma viis protsenti. ühesõnaga, ka biokütuste punkti tuleb tugevdada. üks teema oli parlamendis vastuoluline, see on palmiõli. seal me saavutasime väga positiivse kokkuleppe. me soovime järk-järgult äh, jõuda olukorrani, kus me loobume selliste biokütuste kasutamisest, kus on äh, negatiivne keskkonnabilanss, kus on kõrge maa kasutamise tase. ühesõnaga aastani kaks tuhat kolmkümmend äh, tuleb järk-järgult äh, selliste toodete kasutamisest loobuda. komisjon äh, töötab välja biokütuste sertifitseerimise, kus tuuakse välja CO2 näitajad, maakasutusnäitajad ja komisjon teeb ettepaneku ka selle kohta, kuidas on ette nähtud sellistest biokütustest äh, loobumine järk-järguliselt. edasi, te teate, et äh, minu jaoks on äh, ääretult oluline pöörata tähelepanu üle jääkide salvestamisele turuhindadega, kui on tegemist äh, selliste ülekindlusega, siis tuleb äh, reguleerida ära ka maksuküsimused selgelt. niisiis, kolleegid, äh, me oleme ära teinud suure töö viimase pooleteise aasta jooksul ja nüüd oleks meil võimalus äh, tähistada kokkulepet, mis oli võimalik äh, seetõttu, et komisjon äh, toetas meid nii hästi, aitas meid läbirääkimistel nõukoguga. komisjon äh, tõesti andis meile tugeva seljataguse, et parlament saaks tegutseda ja parlament oli ka ühtne kõikides läbirääkimiste faasides ja seetõttu me sellele tulemusele ka jõudsime. Kelly, palun. ma tahtsin lihtsalt öelda, et oli privileeg selle teemaga tegeleda, see oli väga keeruline, väga raske, eriti mis puudutab biokütuseid, aga kahjuks, õnneks me tegime koostööd, jõudsime heale tulemusele, ma soovin tänada raportööri äh, Blanco Lopest, kes oli algusest peale väga mõistlik ja arusaaja, Äh, soovis äh, tagada, et äh, et pöörataks tähelepanu ka isikliku tarbimise küsimusele ja tõesti pidasime läbirääkimisi varastel hommikutundidel ja saavutasime nüüd Äh, tarbijate jaoks väga olulise tulemuse nüüd. nüüd äh, kolmkümmend kaks protsenti on väga hea, alustasime kahekümne seitsmelt protsendilt, äh, nii et signaal on täiesti õige, Euroopa Parlament toetab taastuvenergiaallikaid. suur tänu, Sean, meie raportöör ja veel üks raportöör on härra Turmes, palun, variraportöör. Euroopa Parlament tõesti äh, tegutsesin hiilgavalt, meil oli hea juht, meil oli üks meeskond ja meil äh, õnnestus äh, tõesti äh, tõsta protsendimäär kahekümne seitsmelt kahekümne kolme, kolmekümne kaheni ja väga ilus ülevaatamisklausel on ka sisse viidud, mis viitab ainult äh, ülespoole liikumisele. see tähendab reaalsuses äh, seda, et äh, algselt oli komisjoni ettepanekus nelikümmend viis protsenti taastuvenergiaallikaid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja nüüd meil on kuuskümmend protsenti pluss biomass, päike, tuul ühesõnaga, äh, kaks tuhat kolmkümmend äh, on äh, söel ja tuumaenergial väga vähe ruumi veel alles jäänud, nii et see on tõesti massiivne võit. ja PPA-l käisime Madridis, meil oli seal kohtumine ja seal ma juba ütlesin, et meil ilmselt kujuneb see kõik edukaks. proua Niibler, palun. Äh, suur tänu ka minu poolt äh, hea tehtud töö eest, äh, suur tänu parlamendi seisukohta kaitsmast ja suur tänu esimehele, kes kogu seda istungite maratoni siin läbi teha. ma tahaksin tähelepanu juhtida ühele punktile. härra Blanco Lopez, te mainisite lõpus taastuvenergiaallikate isiklikku kasutust, ma ei tea, lõppsõnastuse kompromissi et äh, sellel peaks olema maksuvabastus. see tähendab ka seda, et on vähem äh, erandeid. ühesõnaga meil äh, Saksamaal on edendatud taastuvenergiaallikaid väga varakult ja me ei tohi väikeseid tootjaid siin üle koormata, nii et mind huvitab see küsimus detailselt, loomulikult äh, teatav paindlikkus peab olema ette nähtud ja iga vabastus äh, toob endaga kaasa selle, et kõik äh, kasutajad, kõik tarbijad peavad selle siis lõpuks kinni maksma, loodan, et liikmesriikide jaoks leitakse siin hea lahendus. suur tänu, kolleeg Niibler. niisiis äh, õnnesoovid, äh, suurepärane tulemus, suurepärane töö, nagu ütlesid äh, ka teised. tõesti väga hea tulemus. nagu ikka, nõukogul on natuke teistsugune arvamus, aga Euroopa Liidus me oleme lõpus tavaliselt võimelised leidma lahenduse, oleme paindlikud, ähm, teeme komisjonisiseselt koostööd, nii et äh, suur tänu kõigile ja nüüd läheme viimase teema juurde või tegelikult mitte päris viimase teema juurde, aga kolleegid, meil on äh, täpselt kuus minutit jäänud energialiidu juhtimine ja lisaks on meil ITRE komisjoni lähetus Silicon Valley'sse, mõlemad on siin kohal, mõlemad raportöörid, Claude Turmes ja Michel Rivasi. suur tänu, tahaksin tänada kõiki variraportööre, sellepärast et kui me jõuame heade tulemusteni, siis ainult tänu sellele, et meil oli hea meeskond ja head juhid, kes aitasid seda kõike kontrolli all hoida. oleme saavutanud päris palju, võib öelda, kolmanda triloogi mitteametliku vooru järgi jõudsime kokkuleppe Bulgaaria eesistujaga artikli kolmkümmend seitse küsimuses ja nagu te teate, kaks komit-, komisjoni kliimamuutuse ning energialiidu komisjon äh, Neil on oma äh, pädevused paigas, väga täpsed pädevused ja energialiit tegeleb siis horisontaalsete küsimustega, sellepärast et meil on mitmeid direktiive, taastuvad energiaallikad, energiatõhusus ja nii edasi, aga et on vaja, et oleks meil selline üldine raam, mis kõike seda koordineeriks. siis saavutasime kokkuvõtte energia julgeoleku osas, energia siseturu osas ja energiavaesuse küsimuses ning läbirääkimistel rääkisime ka peamiselt mitmekesistamise, varustamise mitmekesistuse äh, ning äh, sõltuvuse, energiasõltuvuse ning äh, kommertskapatsiteedi ning süsteemide vaheliste ühenduste omavahelistest sidemetest ja lõpuks jõudsime tehnilisel tasandil selleni, et kompromissivalmidus on olemas ka hinna Äh, mehhanismide osas ning äh, ka äh, hangete osas. jõudsime kokkuleppele, vaatasime artiklit neliteist B ja Bulgaaria eesistuja nõukogus oli meie ettepanekuga nõus, et meil on strateegiline Euroopa metaaniplaan ja vastuseks siis peab parlament olema paindlik äh, programmi rahastamise osas kliimamuutusega seoses oleme rääkinud päris palju tehnilisel tasandil, aga võin teile toonitada, et parlament toetab täielikult komisjoni lähenemisviisi äh, selles küsimuses ning Euroopa Liidu liikmesriigid peavad olema läbipaistvad, kui räägitakse kliimamuutuse rahastamisest ja äh, see aitaks paljudel arenguriikidel paremini äh, plaanida oma tegevust. jõudsime põhimõttelise kokkuleppeni ka piirkondliku koostöö küsimuses ning makropiirkondliku küsimuse osas ning äh, tehniliselt tasandil jõudsime ühele poole. neljas osa neljas äh, kolmepoolsete läbirääkimiste osa loodetavasti leiab aset täna õhtul ja loodetavasti leiame lahenduse poliitilistele veel lahendamata küsimustele, nagu näiteks taastuvad energiaallikad, energiatõhusus, energia äh, ja, ja liikmesriikide plaanid ning äh, ja projektide ehitamise tähtaeg ning Euroopa Komisjoni soovituste esitamise kalender muuhulgas. päevakorras on väga palju punkte viimastel kolmepoolsete läbirääkimiste äh, aruteludel ja loodetavasti öösel jõuame asjadega ühele poole. jään lootma kolleegide toetusele, et need viimased vi kolmepoolsed läbirääkimised äh, oleksid edukad ning äh, homme hommikuks, äh, mitte ehk jõuame asjaga tõesti ühele poole. suur tänu, Michelle Rivasi tõesti, kell seitse õhtul on nii-öelda suur pauk ja me peame asjadega ühel poole saama, mul on CCC äh, kohtumine, aga mul õnnestub ennast äh, jagada, muud varianti ei ole, sellepärast et äh, loomulikult ma pean kohal olema kell seitse. see on möödapääsmatu. kas tahtsite veel midagi lisada? jah, ma arvan, et me oleme hästi ette valmistunud seal tänaseks õhtuks ning meil on fantastiline meeskond teiste mees, teiste poliitiliste fraktsioonidega ning ma olen ka optimistlik ning usun, et me jõuame ühele poole sellega. suur tänu teile, mõlemale raportöörile ja kõikidele variraportööridele. jah, Energialiidu juhtumine on väga tähtis teema meie jaoks, suur tänu teile, soovisite ka teie midagi öelda? jah, suur tänu, Jerzy! mina tahtsin tänada Claude'i Michelli ning teiste fraktsioonide variraportööre. me loodame, et teil läheb kõik hästi ja eh, energiatõhususega oleme juba tegelenud hommikust saadik ja kõikide meie jaoks energiatõhusus on kõigepealt eh, kõige tähtsam, siis eh, õiglane üleminek, energiavaesus ning äh, sidusrühmadega konsulteerimine kohalikul tasandil. Jersi, sa oled korduvalt rõhutanud, et oluline on puhas energia kõikide Euroopa kodanike jaoks ja tõesti tähelepanu keskmes peavadki olema kodanikud. mul oli väga hea meel, et ta taastuvkütustega läks nii hästi. Äh, suur tänu teile! Thank you very much, dear friend! suur tänu! kallid sõbrad, kallid kolleegid! nüüd veel viimane päevakorrapunkt enne lõunat ITRE komisjoni lähetus Ameerika Ühendriikidesse ja Silicon Valley'sse ning meie delegatsiooni juht, kolleeg Nika, äh, räägib inglise keeles, kuivõrd täpselt ühe minuti pärast äh, kogu tõlge lõpetab oma töö, aga ma arvan, et saame selle viimase osaga ühe, ühele poole inglise keeles. suur tänu! suur tänu, kallid kolleegid, terve, äh, paljud Euroopa Parlamendi äh, liikmed osalesid koos sekretäriaadiga ja terve rea nõunikega. me, äh, meil toimus väga huvitav külaskäik ja eriti Iiri kogukond võttis meid väga hästi vastu ning Eesti kabiin teatab, et ka Eesti kabiin lõpetab nüüd töö. suur tänu kuulajatele!